We begin the votes. Alustame hääletusega. Ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία. Vastavalt äh, lihtsustatud menetlusele läheb hääletusele härra Karimi raport ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Perez Soforias. Engrinete. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Karimi raport mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ütlustamise kohta. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Karimi raport, mootorsõidukite lubatud müratase ja heitgaasisüsteem. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud Karimi raport kitsa rööpmelised põllu- ja põl metsamajanduslikud ratastraktorid, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Karimi raport, kas siin on mingeid probleeme? Teie masin ei tööta. Karimi raport põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtseadised, hääletus on alanud. heaks kiidetud põllu- ja metsamajandusega hädastraktorite juhtimisruum, hääletus on lõppenud. Karimi raport. põllu- ja metsamajandusega hädastraktori juhtimiskoht ning uksed ja aknad, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud Karimi raport kitserööpmeliste põllupõllumajanduslike ratastraktori tagaosa paigaldada ümbermineku raport, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. järgmine Karimi raport tubakatoodetele kohaldatav aktsiishääletus on alanud, see on nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. Karimi raport ringlusse lastavate euromüntide nimi, väärtused ja tehnilised näitajad. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. έκθεση Manders σχετικά με τις ονομασίες Päevakorras järgmine punkt, tekst, Mandersi raport, tekstiili nimetused ja tekstiilitoodete märgistamine. raportöör soovib sõna, palun, härra Manders suur tänu, härra president. meil on ka üks ühisresolutsioon nõukoguga kokku lepitud. aga proua minister Georgi oli eile õhtul siin. aga paraku ei saanud ta selle avald-, seda avaldust ette lugeda niisiis ma loen selle ette, parlamendi nõukogu ühine resolutsioon, parlament ja nõukogu on teadlikud sellest, kui oluline on õige märgistamine tarbijate jaoks ja eriti, mis puudutab päritolu äh, märgistusi, see peab aitama võidelda äh, pettuste vastu ja ebapiisava info vastu. elektrooniline tähistus või IFT etiketid saavad sellist infot edastada ja kanda ja siin on, ja neid saab kiiresti ka vastavalt tehnoloogilistele arengutele kohandada. ning äh, kutsutakse siin komisjoni üles ähm, vastavalt artikli kakskümmend neli A-le äh, võtta ette uus tähistamine, eriti mis puudutab tekstiilitoodete märgistamist ja, ja nende päritolu äh, tuvastamist. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd eh, sellega langeb plokk kaks ära ja seega on täiskogu selle ettepaneku vastu võtnud ja suured õnnitlused härra Manders. nüüd Moreira raport. kes on poolt, vastu? muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu? suuline muudatusettepanek äh, neljateistkümnenda kohta, härra Moreiras, teil on ähm, sõna. suur tänu, härra president. mul on ora-, äh, suuline muudatusettepanek omaenda kirjaliku äh, muudatusettepaneku neliteist kohta, seal, kus on kirjas countries are proposed to replace countries and territories. sinna me paneme countries and territories. selle muudatusettepaneku eesmärk on väga lihtne ning sellega me sooviksime ka kooskõlastada sõnastust siin artiklis äh, määruse pealkirjaga. selle määruse pealkiri on erandlikud kaubandusmeetmed maade ja territooriumite suhtes äh, Euroopa Liidu stabiliseerimisatsioonimisprotsessis äh, nii et äh, kui me seda parandust ei teeks, siis oleks teatav äh, kooskõlastatamatus artikli teksti ja pealkirja vahel, seetõttu ma palusin ka seda muudatusettepanekut esitada ja soovin, et te seda toetaksite. suur tänu, kas kellelgi on vastuväiteid selle suulise muudatusettepaneku suhtes, on kellelgi vastuväiteid? palun tõstke püsti, tõstke püsti, kui teil on vastuväiteid me hääletame muudatusettepanekut neliteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja kontrollime. Äh, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 vastu võetud. igaüks, kes ütleb, et soovib kontrollida, peab püsti tõusma ja siis me ka kontrollime. ja kui mul on õigus, kui mul oli õigus, siis ta peab kreeka keele, kreeka keeles hüüdma, et vastu võetud või tagasi lükatud ja seda kõike kreeka keeles paluks. nüüd kaheksa kuni kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kakskümmend kaks vastu. jah, see ei ole väga selge, muudatusettepanek kakskümmend kaks ja kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaksteist poolt, vast-, erapooletud, vastu võetud. kolmteist. kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Moreira soovib veel sõna. I have a, yes president, I have a jah, president äh,, ma palun äh, seadusloome resolutsiooni edasilükkamist äh,. hästi, kas, kas komisjonile soovib midagi öelda, palun? komisjon tervitab äh, saadiku ettepanekut, äh, sest see jätab äh, muudatusettepanekute kaalumiseks rohkem aega, nende oma, mis vastu võeti, ning see võimaldab nõukogul ja parlamendil võtta veidi aega, enne kui esimese lugemise hääletuseni jõutakse, aitäh! Äh, nüüd äh, raportöör tegi ettepaneku raport komisjon tagasi saata. pool vastu, erapooletud. suur tänu ja nüüd ähm, härra Höckmarki raport raadiospektri poliitika. esimene muudatuste plokk poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd kakskümmend kahes osas nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend üheksa kahes osas ja esimene osa, kes on poolt? hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame muudetud teksti osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus resolutsiooni osas, äh, õigusloomeline resolutsioon, kes on poolt ja hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud ja õnnitlused härra Höökmargile. nüüd Kasiini raport. kodukorra muutmine parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu. lugupeetud kolleegid, ja mul on vaja siin ette lugeda ka vastav avaldus Äh, ka siin raport, mis puudutab äh, läbipaistvusregistri loomist, äh, on oluline samm edasi ähm, suhetes saadikute ja väliste huvide osas. enne kui me hääletame, tahaksin rõhutada seda, et töörühma ähm, tegevus äh, selles vallas ei äh, taha seada küsimuse alla komisjoniga jõutud kokkuleppe küsimuse äh, sisu osas. selle eesmärk on pigem lisada mm, uusi aspekte siia raamistikku ja eriti just tugevdada kohaldatavaid reegleid huvirühma, huvirühmade osas Euroopa Parlamendi valdustes. okei okay,, ready? olete valmis? üks kuni kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja äh, lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Kasiini raport. institutsioonide vaheline kokkulepe parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri kohta. number kaks, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. lõige seitse. ma teen näo, et ma ei kuulnud seda. seitse punkt B, esimene pool, kes on poolt, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kolm poolt, vastu erapooletuid. kontrollime selle üle, see on number kolm. hääletus on lõppenud. okei okay,, okei okay.. Uh, that's fine. So that's in Grenada then. Uh, Final, well, uh, paragraph one. Paragraph nine. But wasn't this approved? Was no, rejected. Okay. Original text of paragraph. nii et originaaltekst lõikes üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. palju õnne härra Kasiinile järgmine Foxi raport Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes. number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üks kuni kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, palju õnne raportöörile. nüüd on meil neli resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab vabakaubanduslepinguid Indiaga. number seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. number kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. number neliteist, kahes osas, esimene osa on nimeline hääletus, hääletus on alanud esimese osa osas. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number kuus, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. number üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. number kümme, kahes osas, see on nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. number üksteist kahes osas, nimeline hääletus. hääletus on alanud esimese osa kohta. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. number neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud kas teie, härra Viljand? hea küll, härra asepresident. mida ma ütlesin, küsib president. okei okay.. Now any one of you, this is an important issue, you want to change aga see on oluline hääletus, eh, kui keegi tahab oma hääletust muuta, siis las ka käia, kontrollime siis muudatusettepanek neli. hääletus on nüüd lõppenud mida te ütlema nüüd pidite, härra asepresident? ahah, see on heaks kiidetud, number kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. number viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. number üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud nimelisele hääletusele läheb terve resolutsiooni ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. palju õnne autoritele. nüüd neli resolutsiooni ettepanekut Euroopa Liidu ja Jaapani kaubandussuhete kohta number üks kahes osas ei, siiski mitte. kõigepealt alustame teisest lõikest. alustame teisest lõikest. muudatusettepaneku autoril, teil on sõna, palun. härra president, selles muudatusettepanekus Rahvapartei tahab võtta välja teisest lõikest sõna strongly ehk siis äh, tugevalt ja ma loodan, et selle vastu keegi ei ole kas keegi on selle vastu, see on suuline muudatusettepanek. Äh, tundub, et mitte. ja siis paneme hääletusele teise lõike koos suulise muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi härra Arseenise raport metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks. lõige kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletuid heaks kiidetud. lõige kakskümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. hääletus on nüüd lõppenud heaks kiidetud. number kolmkümmend kuus, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt? härra Arsenis, teil on sõna, palun kallid kolleegid, mina ei suuda ette kujutada, et keegi hääletab selle keelu vastu ehitada eh, hooneid sellistele eh, territooriumidele, kus eh, metsatulekahjud on pinna hävitanud. see on ääretult oluline riikide jaoks üle kogu Euroopa ning see, mida lõikes kolmkümmend seitse teises osas öeldakse, püüab tagada legaalsust ning võidelda kriminaalse tegevuse vastu metsandussektoris kois Euroopas. ja seetõttu ma soovitan eh, kolmekümne kuue B osa ja kolmekümne seitsme teise osa poolt hääletada. seega hääletame nimeliselt teist osa lõikes kolmkümmend kuus ja ka kolmekümne seitsmes Πέρας ψηφοφορίας hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. number kolmkümmend seitse, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitsekümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud seitsekümmend kaks neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid äh, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmas kontrollime üle. teine osa lõikes seitsekümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmas osa. poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle kolmanda osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. põhjenduspunkt H esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle. teine osa. hääletus on lõppenud heaks kiidetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. palju õnne raportöörile! edasi härra Albertini raport nõukogu aastaarvamine Euroopa Parlamendi ÜVJP peamiste aspektide põhivalikute kohta on number kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kaks poolt, keegi soovis sõna? härra president, eh, te naudite siin eh, hääletust ja teete nalja eh, palvete üle kontrollida hääletusi. minu palve on selline, et palun tehke natuke aeglasemalt, sest siis saaksid tõlgid ka Äh, oma tööd teha ja me saaksime äh, õigeaegselt tööga ühele poole saada, sest et te lähete äh, oma tegevuses liiga kiiresti edasi ja me oleme ajast maas. Is... suur aitäh, ma eeldan, et teie sõnavõtt tähendab seda, et te kiidate heaks minu ebatraditsioonilise lähenemise hääletamisele. number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. number kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid, erapooletuid heaks kiidetud, number kolm poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle muudatusettepaneku number kolme osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. härra Albertini on teinud suulise muudatusettepaneku, mis puudutab lõiget kolmkümmend kolm. Teil on sõna, härra Alberti. suur aitäh Äh, hääletuse deklaratsioonis ma olen toonud sisse äh, sõnad welcomes, äh, mis paragrahvi, mis algab sõnadega welcomes ja lõpeb sõnadega efficient manner, te võite ise seda lugeda. kas keegi on selle vastu, tundub, et mitte, see läheb siis muudetud kujul hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud lõige kolmkümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine osa nimeline hääletus. hääletus on alanud teise osa kohta. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. number neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, number kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek, mis puudutab muudatusettepanekut number seitse, see on härra Albertini oma. härra Albertini, palun, teil on sõna ma olen siin teinud järgmist. Ähm, see tekst, mis hääletusnimekirjas on ja vaadake seda, siin on ähm, põhimõtteliselt küsimus protestides ja selles, kuidas inimestel on takistatud protestida. It's the oral amendment to, to amendment seven see on suuline muudatusettepanek äh, seitse pärast lõiget äh, nelikümmend viis. ma vabandan, ma lugesin valet teksti. Äh, siin muudatusettepanekus me võtsime välja sõna Makedoonia või nime Makedoonia. selleks, et mitte kedagi haavata. siin me jätame sisse fraasi Republic of Macedonia former Yugoslav Republic of Macedonia ja Makedoonia kui selline on välja jäetud kas on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule? tundub, et keegi selle vastu ei ole, hääletame siis äh, koos äh, selle suulise muudatusettepanekuga. vabandust, kes on poolt? Yeah, it's 40. Yeah, it's over 40. Εντάξει, έχουμε 40 selge, tundub, et on nelikümmend parlamendiliiget koos, seega see suuline muudatusettepanek hääletusele ei lähe. hääletame siis muudatusettepanekut number seitse ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud number kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle, number kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. number üheksa, kes on poolt, vastu Enea, Hiine Iber. kes on poolt, üheksanda poolt, vastu? heaks kiidetud, number kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud number kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksateist, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend kolm ja kakskümmend neli langevad ära. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. ja palun. suur aitäh Ähm, mm, meil äh, on äh, äh, tõlgid andnud võimaluse hääletada ei muul ajal. palun tehke natukene aeglasemalt seda hääletust ja kui ei, siis tundub, et saadikutel on vaja rääkida kreeka keelt. president ütleb jah, saadikutelt on tõesti nõutud kreeka keele oskus ma võin teha seda kõike väga aeglaselt, aga mina, härra Albertini, vabandage, äh, nagu te teate, siis äh, kõikidel tõlkidel on ka hääletusnimekiri ees, kui neil seda ei ole, siis neil peaks see olema äh, see, kui kiiresti president äh, numbreid välja ütleb ähm,, ei äh, mängi siin rolli, tõlkidel on nimekiri olemas, ma püüan teha natuke aeglasemalt äh, ja loodetavasti siis olukord paraneb, kas kõigile sobib see? neliteist, muudatusettepanek neliteist ma väga vabandan, te räägite väga head inglise keelt, lugupeetud president, miks te siis pidevalt teete siin teatrit ning äh, kahjuks ei ole kõnelejat kuulda, kuna saalis on väga suur lärm. kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu. härra Albertini, palun. mul on väga kahju, aga ma sooviksin täiesti kindel olla. mul on selline tunne, et me ei ei hääletanud mu-, suulist, suulist muudatusettepanekut kuuekümne kaheksanda kohta, sest me oleme sellest suulisest muudatusest äh, üle hüpanud, ma juba varem mainisin seda, see puudutas äh, Bahreini ja seetõttu ma arvan, et me peaksime ka seda hääletama. kolmteist ja kaheksateist võeti vastu ja see tähendab seda, et esialgne lõige, mille kohta suuline muudatusettepanek oli, langes ära. paragrahvus niisiis ma jätkan kaheksakümmend viis kolmes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, kes on poolt? härra Köbu? jah, president, ma tahtsin toetada härra Albertinit, ma arvan, et me võiksime hääletada tema suulist muudatusettepanekut lisandina eh, sellele lõikele, millele ta seda kirjutas sellepärast et see oleks positiivne, kui see koda siin mõistaks hukka Bahreinis toimuva, eriti just surmanuhtluse. I guess we can go ahead and do it. Thank you. Yeah, it's okay. Mr. Svoboda, you have the floor. härra Svoboda. ma arvan, et ma tahan seda toetada, sellepärast et arvatavasti oli tegu veaga kas meie hääletuskäitumises või hääletusnimekirjas äh, sest tegelikult toetati seda ja väga kummaline on see, et seda ei kaasata. ma arvan, et koda on härra Goebbelsi ja Albertini ettepanekuga nõus hääletada seda lisana või eraldi lõikena, aitäh. Uh, ma arvan, et see on igati uh, mõistlik. Uh, niisiis, hääletame suulist muudatusettepanekut, mille härra Albertini esitas ja seda see on lõigu kuuskümmend kaheksa kohta on muudetud kujul. kas kellelgi on vastuväiteid selle suulise muudatusettepaneku suhtes, kas kellelgi on vastuväiteid selle suulise muudatusettepaneku vastu, ei paista, et oleks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnitlused härra Albertinile nüüd Gualtieri raport ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kakskümmend, kakskümmend seitse, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud tagasi lükatud. kaheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kakskümmend üks, kakskümmend kaheksa, kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh,, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek? ei. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, see langeb ära, see võeti tagasi ja nüüd jõuame, üks hetk kannatust, palun. suuline muudatusettepanek kaheksakümne seitsmenda kohta härra Gualtierilt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 tahaksime, et toetatakse järgnevat sõnastust äh, pakutakse kohest humanitaartoetust Misratale ning teistele äh, populatsioonikeskustele, eriti just äh, mereteid pidi, on eriti mures ohvrite suureneva arvu pärast Liibüa konfliktis. härra Liisek, vabandust, ütleb president suuline muudatusettepanek langes ära, sellepärast et me võtsime vastu muudatused lõikele seitsekümmend üks ma pean ütlema, et me seda hääletada paraku ei saa. hea küll, on kõik nõus. Äh, härra Gualtieri. muudatusettepaneku äh, kaheksakümne seitsmenda kohta, härra Gualtieri, teil on sõna. suuline muudatusettepanek on järgmine Äh, tunnustatakse, et NATO äh, on äh, kollektiivne kaitse liikmesriikidele, mis NATO-sse kuuluvad ja siin nüüd tuleb lisand ning ulatub kaugemale oma liikmesriikidest, see on siis minu suuline muudatusettepanek. kas on vastuväiteid selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole. niisiis hääletame kaheksakümne seitsmenda muudetud vormi osas, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd lõige kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud the services think, think that we skipped amendment arvatakse, et muudatusettepanek kaksteist jäi vahele, kontrollime kindluse mõttes muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja õnnitlused härra Kvaltierile. lugupeetud kolleegid lugupeetud president, suur aitäh, mul on protseduuriline küsimus, eh, mis puudutab järgmist raportit. Eh, tegemist on mõniste Urquiza raportiga, kui ma nime õigesti hääldasin. mina palusin eh, artikli sada kuuskümmend seitse alusel sõna ning muudatusettepanek kakskümmend viis, üks minu kolleege palus nimelist hääletust, sest et ta leidis, et see oli oluline ja see andsid, te andsite selle talle kodukorras ei ole sellekohast eh, ettekirjutust. Eh, me mm, oleme nautinud eh, kõike teie ebatavalist hääletuse juhtimist siin täna ja mina palun, et sama sätet kohaldatakse ja et annaksite nimelise hääletuse kõikide hääletuste kohta, selle raporti kohta sama kodukorra artikli alusel, nagu te andsite selle eelnevalt kolleegile, aitäh. Dear colleagues, granting kallid kolleegid, nimeliste hääletuste lubamine või mitte ehm, ehm, kuulub eh, presidendi eh, otsustusvõime alla. Eh, president võib anda loa nimelise hääletuse läbiviimiseks, kui ta tunneb, et see ei sega istungit või ta palub ka kojalt luba selleks. konkreetsete reeglite või artiklid selle kohta ei ole, ma tahan selle kõigile selgelt välja öelda et me ei looks siin pretsedenti, see ei olnud siin kava. aga praegustes oludes härra Schultz ma ei eh, taha ja ei kavatse seda soovi praegu rahuldada, aga ma tahaksin saadikutel paluda seda võimalust mitte kurjasti ära kasutada, sellepärast et kui te seda teete, siis eh, küsib president kojalt eh, iga kord ka nõu ja seda ei ole vaja niisiis, kui te tõesti nõuate, et teie palve rahuldatakse, siis me võime teha ka kõik nimelise hääletusena. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud Äh, lõige kakskümmend kuus ja hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks kahes osas. nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. õnnitlused raportöörile. ja nüüd hääletusselgitused yeah.